ka valitsused on teinud omapoolse valiku, mm, eraldades raha ja see raha tuleb maksimaalselt ja kõige tõhusamal võimalikul moel ära kasutada. palju jõudu ja edu kõigile selles tööd, töös! aitäh, proua Lamberts, kallid kolleegid! arutelu proua Lamberti raporti üle kriisi mõju kohta ebasoodsas olukorras elanikurühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele on lõppenud ning hääletus toimub keskpäeval. edasi järgmine teema on meil suuliselt vastatav küsimus komisjonile, mis puudutab Euroopa hädaabi numbrit üks, üks, kaks ja seda, et parlamendi resolutsiooni viiendast juulist kaks tuhat üksteist ei ole ellu rakendatud. meil on siin kaks äh, küsimuse autorit, kes äh, seda küsimust tutvustavad ja kaheks pooleks minutiks annan sõna kõigepealt proua Hoolile. aitäh mina olen kasutanud äh, hädaabinumbrit üks, üks, kaks, ka minu assistent on seda teinud ja ma arvan, et paljud siin on seda teinud ja kui ma seda tegin, siis mul oli hea meel, et ma teadsin, et see number on just üks, üks, kaks. aga pooled Briti kodanikest, äh, kes teistes äh, Euroopa riikides eelmisel aastal reisisid, tegelikult ei teadnud selle olemasolust. nii et seetõttu me tea-, peame tegema veel palju tööd selleks, et teadlikkust suurendada ja tahtsingi küsida ta, komisjonilt, et mida teha selleks, et liikmesriigid tõepoolest ka omapoolset teavitustööd teeksid. ja teine küsimus on veel ka juurdepääs sellele numbrile puuetega inimeste seas. miljonitel inimestel ei ole seda juurdepääsu, kuna neil on kas kuulmis- või nägemishäired või kõnehäired ja nendel ei ole praegu hädaabiteenustele õiget juurdepääsi, kuna tegemist on ainult siis häälteenusega. ja hiljutises ähm, deklaratsioonis Euroopa Parlament äh, kutsus üles komisjoni tagama võrdse juurdepääsu sellele hädaabinumbrile äh, äh, hiljuti komisjon tõi välja selle, et äh, alles järgmise üks, üks, kahe numbri põlvkonna puhul, kus kasutatakse teistsugust protokolli, on võimalik puuetega inimestel saada äh, suuremat juurdepääsu sellele numbrile. viienda juuli kahe tuhande üheteistkümnenda aasta resolutsioonis Euroopa Parlament soovis ka lisavahendeid, äh, mis oleks suunatud nende teenuste äh, parandamise äh, rahastamisele niimoodi, et oleks äh, võimalik ennetada juba selle uue põlvkonna protokolli kasutusele võtnud. ja selline testimisprogramm peaks põhinema ähm, vastavaalalistele määrustele. mul oleks hea meel, kui komisjon saaks rääkida konkreetsetest sammudest, mida on astutud selleks, et edasi viia või edasi, edasi liikuda järgmise põlvkonna hädaabinumbri poole. aitäh. nüüd äh, härra Takula, palun. kiitoksia, rouva puhemies. on aivan totta, että tämä kysymys aitäh, proua asepresident. Ähm, tõsi on, et äh, küsimus äh, üle-euroopalisest hädaabinumbrist äh, on vägagi aktuaalne. me juba kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis tegime parlamendis omapoolse otsuse selle kohta ja lootsime, et e-, erinevates Euroopa osades hakkab see teema nüüd ka edasi liikuma, kuid kahjuks on see edasi lükkunud. ja nüüd on küsimus komisjonile, miks kuid äh, me räägime samas äh, väga tähtsast küsimusest oma kodanike turvalisuse seisukohast, eriti näiteks äh, katastroofide puhul peaksid inimesed olema teadlikud sellest numbrist ja see süsteem peaks pakkuma kiiret abi ning olema usaldusväärne. kui me vajame hädaolukorras abi, siis peaks inimesed saama seda süsteemi usaldada, see peab kiirelt ja tõhusalt toimima kuid väga tihti on äh, meil tegemist äh, ju juhtudega, kus on tegemist tõelise mm, ohuga, inimelud on mängus. ja liikuvus äh, on ju vägagi levinud praegu Euroopa Liidus, inimesed liiguvad vabalt ühest riigist teise, seetõttu peaksid ka üks-üks-kahe teenused arenema. tähtis on, et inimesed äh, saaksid seda ka erinevates keeltes kasutada, näiteks siin Prantsusmaal äh, on võimalik neid hädaabiteenuseid kasutada ainult prantsuse keeles, oleks tähtis, et nendes hädaabikeskustes töötaksid inimesed, kes oskaksid äh, vähemalt suuremaid Euroopa Liidu keeli, prantsuse, inglise, saksa keelt rääkida, et ei piirdutaks ainult ühe keelega, nii et seal keele äh, probleemile peaks samuti tähelepanu pöörama. erinevates äh, liikmesriikides äh, äh, on vajadus ka rääkida erinevaid riigis kehtivaid ametlikke keeli, näiteks saami keelt Soomes, see on nüüd teine küsimus, aga peaks olema Äh, suurem teadlikkus selle kohta, et inimesed et äh, oleksid teadlikud äh, selle numbri olemasolust, kuid uuringud tegelikult näitavad, et väga vähesed inimesed on sellest teadlikud ja seetõttu ma loodan, et komisjon hakkab selle info levitamistegevusega enam tegelema. nüüd aga volinik Haan, palun. <clears throat> Uh, aitäh proua asepresident, komisjon äh, on pühendunud sellele, et teadlikkust suurendada ja paremini ellu rakendada hädaabinumbri äh, toimimist. samas oleme me teadlikud nendest teemadest, mis tõstatati parlamendi poolt. komisjonil on kindlasti oluline roll toetada liikmesriikides teadlikkuse suure, suurendamist hädaabinumbri kohta. koos volinik Kallasega me kutsusime üles transpordiettevõtteid äh, suurendama klientide teadlikkust hädaabinumbrist ja sel aastal oleme seda la- äh,, laiendanud äh, ka reisiagentuuridele. Äh, samuti on välja töötatud videokampaania ja me äh, toetame kampaaniaid eriti just nendes lii-, nendes riikides, kus teadlikkus on madal. helistaja asukoha määramine on väga tähtis tähtis äh, äh, kriteerium, nende kriteeriumide määramine on tavaliselt äh, siis vastavate ametkondade vastutusalas. Ähm, komisjon on ekspertrühmas tegemas, ekspertrühma kaudu tegemas koostööd liikmesriikidega sellest, kuidas paremini määratleda neid kriteeriume ühtlaselt. Need äh, välja on töötatud põhilised toimivuskriteeriumid ja niimoodi on võimalik välja, edasi arendada ka neid kriteeriume, mille järgi hädaabinumbri toimimist hinnatakse. meil on seega nüüd enam läbipaistvust ning võrreldavust hädaabinumbri Eh, toimimisel liikmesriikides. me võtame siin arvesse tee-, teenuse eh, kvaliteeti ja ka see tagasipööratud üks, üks, kahe süsteemi loomine on tegelikult enam liikmesriikide eh, pädevuses ja ekspertrühm püüab neid parimaid praktikaid liikmesriikide vahel ka levitada samuti püüame parandada eh, juurdepääsu puuetega inimestele, pilootprojektid viies protsessis on, viies eh, riik, liikmesriigis on näidanud, et eh, see on ka edukas, niimoodi, et on võimalik kasutada nii teksti kui video juurdepääsu ja praegu tegeleme edasiste standardiseerimistegevustega. aitäh, nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt ma annaksin sõna kolleeg Schwabile Rahvapartei nimel frau präsidentin herr kommissar liebe jah proua president härra volinik kallid kolleegid mina olen üks sel- mina olen nendele suulise küsimuse esitajatele väga tänulik nad tegelikult tõstatavad selle mida kolleeg rapti ja proua thun äh, juba siseturukomisjonis paar kuud tagasi tegid nimelt oma algatusraportis nad nimetasid seda probleemi me rääkisime täna hommikul ka digitaalsest siseturust, härra volinik, ja rääkisime sellest, millised probleemid meil on selle digitaalse siseturu lõpuleviimiseks. ja see hädaabi number üks, üks, kaks on üks suurepärane näide eh, teenusest, mida pakutakse kodanikele, kui nad sõidavad mõnda teise riiki ja kui neil on vaja abi, siis nad peaksid helistama sellele numbrile, aga see number ei toimi ja seega nii-öelda tekivad need vanad piirid uuesti Euroopasse tagasi, nii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 mul on väga kahju, et hädaabi number üks, üks, kaks ei toimi kõikides liikmesriikides nii, nagu see peaks toimima. meil on tõesti vaja survet avaldada ja ma palun teid, härra volinik, aidake meid, me peame survet avaldama liikmesriikidele, et need tõkked, mis siseturul ikka veel olemas on selles valdkonnas, kiiresti kõrvaldataks. ja ka see, mida ütles kolleeg Takula enne, me peame tõesti selle numbri kasutusele võtma, me peame ka kohanema erinevate keelte häälega, mida kasutavad äh, helistajad. praegusel hetkel saavad äh, helistajada ainult need inimesed selle numbrile, kes räägivad kohalikku keelt, kuid see meid ei rahulda ja ma olen äh, veendunud, et see e-call projektiga oleks meil võimalik ka seda probleemi lahendada, nii et poliitilist tööd selles valdkonnas tuleb jätkata. suur tänu! suur tänu ja järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel proua Seenalova. suur tänu, president, kallid kolleegid. hädaabi number üks, üks, kaks on üks tähtsamaid Euroopa algatusi. üks, üks, kaks on tasuta telefoninumber igale kõnelejale, kui ta satub hädaolukorda ükskõik millises Euroopa Liidu nurgas. kuigi see number on nüüd meie õigusloomega sisse viidud, on ikka veel palju tõkkeid selle numbri kasutamisel. probleemiks on see, et äh, kahe tuhande üheksanda aasta direktiivi ei ole piisavalt äh, rakendatud ja probleeme on ka komisjoni ettepaneku elluviimisega kuigi direktiivi artiklis kakskümmend kuus öeldakse, et äh, kõigil peab olema juurdepääs sellele numbrile, kaasa arvatud puuetega inimestel siis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal äh, on võimalik äh, teha ainult häälkõnesid paljudes liikmesriikides, nii et paljudel inimestel ei ole võimalik helistada sellele numbrile. see e-call süsteem, automaatne helistamissüsteem liiklusõnnetuste puhul see pea, pidi tööle hakkama kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, kuid see projekt sõltub üks, üks, kaks hädaambi numbri rakendamisest, nii et ma tahaksin teada, kuidas komisjon kavatseb äh, äh, koetada korraliku taristu väljatöötamist selleks, et oleks võimalik seda numbrit kasutada? suur tänu ja nüüd liberaalide nimel härra Benjan, palun jah, suur tänu. kui paljud Euroopa kodanikud ja ka Ühendkuningriigi kodanikud teavad, et ükskõik, kus nad ka Euroopa Liidus poleks, peaksid nad helistama äh, hädaolukorras hädaabi numbrile või ma ütlesin siin peaksid. tegemist on tõesti ühe konkreetse meetmega, mille me oleme kodanikele välja töötanud, millega neid aidata, mille nendega nende ohutust suurendada ja vahel ka elusid päästa meil on teadvustamisega siin suuri probleeme, kodanikud lihtsalt ei tea, et see teenus on olemas peale selle on suur probleem ka liikmesriikidega ja nende raken-, rakendamisega. komisjon on praegusel hetkel viieteistkümne liikmesriigi vastu alustanud seitsmeteistkümmend rikkumismenetlust, sellepärast et ei ole piisavalt ja korralikult rakendatud ettepanekut. üks, üks, kahe hädaabinumbri rakendamine on väga tähtis, kui me soovime ka e-call süsteemi sisse viia, nagu proua Senalova just praegu ütles. see süsteem on äh, autos ja mängib väga tähtsat rolli, kui juhtub liiklusõnnetus. me peame hoolitsema selle eest, et liikmesriigid rakendavad üks, üks, kahte korralikult, et oleks võimalik ka autodesse automaatne telefonikõne teha liiklusõnnetuse juhul ehm, ja seda süsteem, üks, üks, kaks süsteem peab toimima enne, kui e-call süsteem tehakse kõigile autodele kohustuslik. peale selle tuleb mõelda ka mobiiltelefoni võrgu ehm, Äh, ja levi peale, sest kui levi ei ole, ei ole võimalik eelistada, kas liikmesriigid on tõesti oma süsteemid välja töötanud nii kaugele, et on võimalik igal juhul üks, üks, kahe numbrile helistada ja kui vaadata, kui palju on kärbitud siin ühendatud Euroopa rahastule tehtud äh, vahendeid, siis kuidas komisjon kavatseb tagada kättesaadavuse igal pool, ka maapiirkondades, me teame, et äh, mobiililevi ei ole igal pool korralik ja inimesed ei saa seda usaldada. ja me teame, et paljudes piirkondades lihtsalt ei ole mobiililevi ja seega me ei saa ka eeldada, et inimesed usaldavad seda numbrit. suur tänu, järgmisena proua Düran. Euh, aitäh proua asepresident, härra volinik, ma ei saa aru, kuidas äh, mõningates valdkondades me läheme täie hooga edasi äh, näiteks kui räägime eelarvest, kus on väga suur surve liikmesriikidele meetmeid rakendada, kuid ma ei saa aru, kuidas pärast kõiki neid aastaid oleme me hädaabinumbriga täpselt samas olukorras kui aastaid tagasi. see on endiselt tundmatu ja ma tahaksin täpsustusi komisjoni tegutsemise kohta, et kuidas oleks võimalik enamaid distsipliine hõlmavalt seda kommunikatsioonikampaaniat äh, rakendada ja sooviksin ka teada, kas äh, probleem on liikmesriikides, kui tõesti see nii on, siis me võime selle edastada, selle sõnumi liikmesriikidele ja me saame edasi minna teatud aspektides, mis on probleem, problemaatilised veel üks teema, mis on väga tähtis äh, ajastul kahekümne esimesel sajandil, kus äh, tehnoloogiad on niivõrd arenenud, on Euroopas äh, võimatu siis äh, korraldada nii tuntud kui toimivat äh, hädaabinumbri äh, toimimist. nii et seetõttu me peaksime avaldama maksimaalset survet komisjonile, et me läheksime võimalikult kiiresti edasi, et need toimimisindikaatorid tõepoolest oleksid maksimaalselt täidetud, nii et vähemalt mõne aasta pärast see number ka tõeliselt toimiks meie kodanike jaoks. Uh, härra Harbour, palun aitäh, proua asepresident. tõepoolest on, valmistab pettumust, et äh, parlament uuesti peab survet avaldama komisjonile selles teemas ja kui mina olin äh, universaalteenuste direktiivi raportöör, mis võeti vastu kahe tuhande teisel aastal ja mis kutsus üles äh, täielikult rakendama häda abinumbrit ning helistaja asukoha määramise funktsiooni. ja ka kahe tuhande üheksandal aastal tulime selle teema juurde tagasi, samuti tarbijaõiguste eh, teemaga, mida, mille raportöör oli härra Schwab, et kas nüüd lõpuks ometi ei ole aeg kätte jõudnud, et me ka tegude juurde läheksime? eriti tähtis on helistaja asukoha andmete teema see on kõige tähtsam aspekt eh, selleks, et aidata inimesi hädaolukorras. ja see säte oli juba ka kahe tuhande teise aasta tekstis, liikmesriigid pidid eh, täitma teatud tehnilisi eh, standardeid selleks, et oleks see usaldusväärne ning kiire juurdepääs tagatud, kuid endiselt on veel väga palju selles vallas ära teha. nii et ma tõepoolest rõhutaksin, et komisjon peab eh, võtma piisavalt eh, meetmeid selleks, et heliste aru, asukoha määramine saaks eh, ka võimalikuks ning viivitusi enam ei tuleks. aitäh, kolleeg Harbra. nüüd saab sõna proua Anderson, teil on poolteist minutit. aitäh, me peame numbrile üks, üks, kaks andma vajalikku tähelepanu ja seetõttu ma küsin volinikult, mida on veel võimalik ära teha. Euroopa Parlament äh, võttis vastu resolutsiooni aastal kaks tuhat üksteist, kutsudes üles paremini teavitama inimesi sellest hädaabinumbrist, aga tulemused äh, ei ole kiita tänaseks. on väga kahju, et, et viimase, viimane Eurobaromeetri uuring näitas, et, mm, et inimesed ei tea, et numbrit üks, üks, kaks võib kasutada ükskõik kus Euroopa Liidus, ka minu koduriigis Iirimaal vaid neliteist protsenti rahvast eh, vastas, et, eh, et nad eh, on teadlikud sellest hädaabinumbrist, vaatamata sellest, et valitsused, riigid on informeerinud oma kodanikke ehm, paljudes riikides muidugi see teadlikkuse protsent on natukene parem kui meie riigis. samas ähm, liikuvus on Euroopa Liidus äh, kasvanud tohutult, liigutakse perekonniti ja seetõttu on vaja tõesti teavitada inimesi paremini hädapanumbrist üks, üks, kaks. hiljuti äh, mina andsin omapoolse panuse isiklikult selleks, et teadlikkust suurendada hädaabinumbrist ja ka proua Hool on seda teinud vaatamata sellele on vaja täiendavalt edendada teadlikkust ja parandada juurdepääsu nendele, kellel on kuulmis- või kõnepuue. aitäh, proua Anderson. ja no nüüd läheme teiste sõnasoovijate nimekirja juurde, kõigepealt poolteist minutit on proua Sõunil. Dane europejskie są właściwie strasznie ponure. suur tänu arvestades seda, kui palju on meil liiklusõnnetusi, on olukord tõesti katastroofiline Euroopa Liidus eh, umbes sada viiskümmend tuhat inimest eh, näiteks eh, saab vigastada, mm, surmajuhtumite arv liiklusõnnetustes on väga kõrge. Mm, loodetakse astuda samme, et et, et vähendada liiklussurmade arvu aastal kaks tuhat kakskümmend, tegemist on äh, väga kurva pildiga, eriti arvestades, et ees on puhkuste periood, inimesed sõidavad puhkustele. Ähm, hädaabi numbril üks üks kaks on potentsiaali mm, päästa ja aidati paljusid äh, hätta sattunud äh, inimesi ja nii nagu ähm, volinik ütles e, e-kooli ähm, süsteem võiks päästa paljusid inimelusid, aga süsteem ICO-l ei hakka tööle, kui eh, üks, üks, kaks hädaabinumber süsteem ei toimi korralikult liikmesriikides, nii et me peame selle küsimusega tegelema, see on ääretult oluline küsimus. aitäh, härra Tarabella! aitäh, proua asepresident, härra volinik, me teame, et ähm, hädaabinumbri osas teadlikkus ähm, on, selle edasiminek on seisma jäänud. samuti äh, ei ole ka selle numbri toimimine kaugeltki täiuslik paljudes liikmesriikides e-kooli puhul äh, oli see toimimine komisjoni poolt palju kiirem ja efektiivsem, ka parlamendisaadikud kutsuti ekspertrühma osalema ja need, äh, kui samas, kui hädaabinumbri koosolekud toimusid Brüsselis, samal ajal kui meie olime Strasbourgis. ja küsimuseks on, kas komisjonil on ehk midagi varjata äh, seoses hädaabinumbriga üks, üks, kaks? paljudes teistes valdkondades minnakse palju kiiremini edasi milline on eh, iga-aastane eh, eelarve, mis on ette nähtud hädaabi numbrile üks, üks, kaks võrreldes e-kooli eelarvega ja milline on see struktuur, mis on paika pandud selleks, et erinevate teenistuste eh, vahelist koostööd soodustada ja kui tihti toimuvad äh, toimuvad koosolekud, nii et see kõik äh, annab väga selge sõnami, sõnumi kodanikele rasketel aegadel, me peame kodanikele näitama, et Euroopa saab teha enamat, me saame inimeste jaoks palju enam teha, eriti kui nad on raskes olukorras, hädaolukorras. nii et äh, me peame kiiresti praegu edasi tegutsema ja ma loodan, et saame teilt ka julgustavaid sõnumeid proua Haakin, palun. aitäh, proua asepresident. teenuste direktiivis on kirjas, et liikmesriigid peavad hea seisma selle eest, et e, ühtne hädaabinumber üks, üks, kaks oleks toimiv kõikides liikmesriikides, et sellele vastatakse äh, ja et sellele reageerivad liikmesriikide hädaabiteenused. liikmesriikidel on vaja turvalisust ja kindlust, kui nad teevad selle hädaabikõne, kuna tegemist võib olla elu ja surma küsimusega. see tähendab seda, et me peame tagama teenuse kvaliteedi. ainus võimalus garanteerida teenuse kvaliteeti on avaldada andmed selle kohta, kui hästi see teenus toimib ja selles mõttes ma tahaksin küsida komisjonilt, kas teil on koondandmed olemas liikmesriikide kohta, selle kohta, kui tõhusalt vastatakse hädaabikõnedele ja, ja ka teistele hädaabinumbrite kõnedele liikmesriikides. kuidas komisjon kavatseb ähm, astuda samme selle ähm, suunas, et hädaabi number üks, üks, kaks on, on sama toimiv kui teised hädaabiteenused liikmesriikides ja kas metoodika selleks, et tagada võrdluse sõltumatus, on tagatud ja, ja kus kavatsetakse vastavad andmed avaldada? aitäh, proua Hakin ja nüüd saab sõna härra Koh suur tänu, kallid kolleegid, kas teie olete olnud võib-olla mõnikord šokiseisus, sest oli mingi raske õnnetus või eluohtlik olukord, siis te kohe kindlasti mäletate, et sellel hetkel ei tule teile meelde ei tähtsad nimed ega ka telefoninumbrid eriti just puhkuste ajal, kui näiteks britid lähevad Poolasse puhkama või lätlased Lõuna-Prantsusmaale, siis tuleb küsida endalt, et kas äh, on meil olemas äh, hädaabinumber kogu Euroopas ja kas ta toimib ja mis on see number, kõik peaksid seda numbrit teadma kuna siseturul sellised ohtlikud olukorrad võivad alati ette tulla, on väga tähtis, et see hädaabinumber üks üks kaks ka tõesti toimiks ja kuna ka e-call süsteemi soovitakse rakendada ja kõik liikmesriigid on vastastikku mõistmise memorandumile juba alla kirjutanud, eh, ka sellepärast on selle hädaabinumbri sisseviimine nii tähtis. oma algatusraportis e-call süsteemi kohta ütleb Euroopa Parlament, et hädaabinumber peab toimima, sest e-call süsteem on väga tähtis eh, süsteem eh, ja suveräänne teenus sest selle kaudu on meil võimalik diskrimineerimiseta kõiki aidata. liikmesriikidel on veel väga palju vaja ära teha selleks, et hädaabikeskusi, hädaabikeskuste tööd parandada nii riist kui tarkvaraga. on viimane aeg midagi ette võtta. komisjon, mida teie kavatsete teha? suur tänu, härra Koch ja järgmisena härra Ertug, palun suur tänu, proua president, härra volinik. juba üheksakümne esimesel aastal liikmesriigid leppisid kokku, et meil peab olema üle-euroopaline ühtne hädaabinumber ja kuigi nüüdseks on juba nii palju aega möödunud, teavad kõigest kakskümmend viis protsenti Euroopa kodanikest, et see number on olemas. seda tuleb muuta. näiteks Itaalias ainult viis protsenti inimest teavad, teavad, et üks, üks, kaks on olemas ja Poolas teab seda viiskümmend protsenti teine asi, mis on väga tähtis, on see, et meil tuleb ka helistaja asukoht määrata. me peame leidma teid, kuidas välismaal hädaolukorras äh, inimesi aidata. me teame, et seal on ka veel keeleprobleeme, aga öö, ähm, helistaja asukoha määramine on väga tähtis. härra Koh mainis siin, et ka see e-call süsteem on väga tähtis minu teada alles kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus soovib info- ja kommunikatsioonitehnoloogia konverents teha ettepanekuid selle kohta, kuidas seda süsteemi rakendada. kui see ettepanek alles kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus tuleb, siis kuidas komisjon üleüldse kavatseb siin mõistlikke ettepanekuid teha? see oli minu esimene küsimus, mida kavatseb komisjon teha ja, ja kuidas me üleüldse saaksime selles valdkonnas edasi minna? suur tänu ja järgmisena proua Kalpelts, palun aitäh, proua asepresident, äh, härra volinik, äh, aitäh info eest äh, ja selle eest, et te omistate sellele teemale tähtsust mitte ainult teoorias, vaid ka praktikas ja et toimub praegu selle teema ülevaatamine, selle süsteemi ülevaatamine, kas ta tõepoolest toimib kõigis liikmesriigis vastavalt nõuetele. kahe tuhande kuuendal aastal hakkas see süsteem toimima ka Ungaris ja kahe tuhande teistkümne, kahe, kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani äh, oleme me kulutanud üheksateist miljonit eurot selleks, et äh, lõpetada vana numbri kasutamine ning üle minna uuele. ma olen nõus härra Harboriga, et kahekümne esimesel sajandil äh, on võimatu mingit süsteemi ülal pidada ilma ühtse IT-süsteemita, mis aitaks ka helistaja asukohta määratleda. meil peaks olema äh, kõigile kodanikele tagatud võrdne juurdepääs ka nendele inimestele, kes elavad puudega, äh, selleks, et neil ei oleks lisaraskusi, kui nad peavad hädaabinumbrit kasutama ja minu äh, kogemus ei ole väga hea selles vallas, ma olen mõnedes liikmesriikides püüdnud esi-, helistada hädaabinumbridele ja teenust ei ole olnud päris tasemel vastamise osas ja nii edasi, nii et see kõik peaks olema ühtselt kättesaadav kõigis liikmesriikides, et need teemad ja eesmärgid on väga tähtsad. me kõik kutsume üles komisjoni selleks, et suurendataks äh, Äh, teadlikkust sellest numbrist, äh, inimesed äh, peaksid teadlikuks saama mitte mingis kauges tulevikus, vaid juba praegu peame võtma meetmeid, meie oleme avatud koostööle ja jääme ootama juhtnööre komisjonilt, aitäh. aitäh, proua Kalpelts, nüüd härra Weidenholzer. hädaabi number üks, üks, kaks on väga positiivne leiutis, tegemist on tasuta hädaabinumbriga ja see võiks olla suureks edulooks, kuid kahjuks väga paljud inimesed ei tea seda numbrit. ma tegin oma kolleegide hulgas katse, kõik ei tea sellest numbrist, kõigil ei ole võimalik sinna helistada, eriti just puuetega inimestel ja tegemist on tegelikult sümboliga, mis näitab, et Euroopa ei ole võimeline oma probleeme lahendama. ma ei saa aru, miks ei ole võimalik äh, ühist hädaabinumbrit äh, toimima panna tegemist võiks olla sümboliga selle kohta, et me tõesti midagi üheskoos ära teeme. nii et sellepärast ähm, on minu arvates väga tähtis, et lõpuks äh, see hädaabinumber ka toimima hakkaks suur tänu, härra Weidenholzer ja nüüd härra Kadek. Äh, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, äh, ma arvan, et me kõik äh, oleme kokku puutunud hädaolukorraga võõras riigis ja siis mõelnud, et millisele numbrile helistada. eurooplased liiguvad riigist riiki üha enam ja sada kaksteist hädaabinumber peaks olema lahenduseks nende probleemile, hoolimata sellest, kas olla Poolas või Tšehhi Vabariigis, ähm, oleks võimalik äh, ka seal kasutada seda äh, numbrit selleks, et äh, abi saada me teame, et rändetasud on üha suuremaks probleemiks inimestele, kes liiguvad ja telefoni kasutavad teistes liikmesriikides varsti tulevad Euroopa Parlamendi valimised ja me peame eh, teadvustama seda kasulikku ühtset numbrit oma kodanikele. ja seetõttu oleks kasulik, kui komisjon töötaks välja suure eh, teadlikkuse suurendamise kampaania selleks, et eh, inimesed just nüüd suveperioodil saaksid teada selle olemasolust. ja samas ka see, et räägitakse ainult ühte Euroopa Liidu keelt hädaabikeskuses, oleks piduriks selle tegelikule toimimisele, arvestades inimeste liikumist samuti võib täiustada kõne asukoha määramise teenust, väga palju äh, aega läheb kaotsi niimoodi, kui me hakkame äh, inimese asukohta kuidagi kaudselt, kaudselt määratlema. kindlasti ei tohiks ka mingit diskrimineerimist äh, ilmneda äh, selle hädaabinumbri kasutamisel äh, on teatud riikides kasutatud ka hädaabi SMS-i teenust, kuid see teenus ei ole leidnud rakendust kõikides liikmesriikides. aitäh, härra Kadek! nüüd äh, tuleb vaba mikrofoni aeg ja kõigepealt proua Jordan. aitäh. selleks, et oma kodanikega suhelda, äh, kasutan sotsiaalmeediat äh, ja olen küsinud nendelt ka hädaabinumbri kohta ma olin väga üllatunud, kui inimesed massiliselt vastasid ja mulle tundub, et inimesed Sloveenias, minu koduriigis, siiski on tuttavad selle numbriga, nad kirjutasid oma kogemustest sellele numbrile helistamisel ja need kogemused on olnud positiivsed. ja et seetõttu tahaksin liituda kolleegide, kolleegidega ning kutsuda üles komisjoni koostama tegevuskava, mis hõlmaks kõiki meetmeid selleks, et selle hädaabinumbri toimimist parandada. samuti peaks äh, lisama äh, infot, mis aitaks äh, numbri, kõne asukoha määratlemist lihtsamaks ähm, teha, samuti ka mitmekeelsus on siin väga tähtsus, me ei tohiks piirduda ainult ühe riigikeelega ja meie ohutust ei tohiks see ohtu seada. aitäh, nüüd härra Mattula. mulțumesc există evident multe deficiențe. aitäh, proua asepresident. kui me räägime Euroopa äh, hädaabinumbri toimimisest, siis on siin mitmeid probleeme ainult, ainult kakskümmend seitse protsenti Euroopa Liidu kodanikest on teadlikud selle numbri olemasolust, hoolimata teadlikkuse tõstmise kampaaniatest. ja see tähendab seda, me peame vaatama uuesti üle selle, kuidas infot levitatakse. teine väga tähtis faktor äh, on äh, kõneleja asukoha äh, määratel, määratlemine, kuidas äh, seda probleemi tehniliselt äh, lahendada. Euroopa kodanikud leiavad, et maapiirkondades ei ole tihtipeale levi ja seetõttu on ka helistaja asukoha määramine raskendatud siin äh, peaks välja töötama alternatiivseid strateegiaid liikmesriikide poolt, äh, tagamaks selle, et äh, piiriüleselt oleksid ka need plaanid koordineeritud. aitäh, proua Prendergast, palun nii nagu teised äh, kõnelejad täna siin, äh, pean minagi nentima, et äh, üks, üks, kahe numbriga on probleeme, sest minagi ise küsin siin enda ümber, et millist, millise numbri nad hädaolukorras valivad ja nad ei teadnud, mis see number on. kuigi teadlikkus on viimastel aastatel tõusnud, peame me siiski enam teadlikkust suurendama selle elu päästva numbri osas, äh, eriti kui arvestades seda, et inimesed liiguvad äh, nii palju äh, riigist riiki nii et me peame leidma ka alternatiive puudega inimestele, et ei kasutataks ainult häälkõnesid, samuti on probleemiks levi puudumine mõningates maapiirkondades. ma tahaksin proua Lenovat äh, tänada tema poolt tehtud töö eest äh, automaatkõnede puhul ja loodan, et komisjon astub ka omapoolseid samme. härra Kelly, palun. aitäh, proua asepresident äh, kindlasti on tegemist väga tähtsa teemaga, eriti just inimestele, kes palju reisivad, kellel ei ole võimalik abi kutsuda oma pereliikmete seast ja peavad kasutama hädaabinumbrit ja me peame enam tähelepanu sellele numbrile pöörama. ja ma tervitan seda, mida ütles volinik Haan, mida ta teeb ja mida ta tulevikus kavatseb teha, selleks et enam suunata tähelepanu üks-üks kahele me peame seda teemat niimoodi levitama, seda teenust niimoodi arendama, et saaksid seda kasutada ka puuetega inimesed, näiteks kurdid. Anu Tak-, Takula äh, mainis seda, et peaks kasutama suuremaid keeli ja pärast on võimalik võib-olla veelgi keelte arvu suurendada. härra Toirer, proua president, härra volinik, hädaabi number üks, üks, kaks võib elusid päästa. Õnneks äh, meie liikuvus on suur, inimesed reisivad palju, aga ma äh, tahaksin rääkida ka lähimuspõhimõttest. miks peab Euroopa Liit selle küsimusega tegelema? tegelikult liikmesriigid oleks pidanud kogu selle numbri juba ammu rakendama, aga asi ei toimi. on väga halb lugu see, et liikmesriigid ise ei ole võimelised seda numbrit äh, ellu viima. ma leian, et äh, kodanike õiguste ja heaolu parandamiseks on väga tähtis hädaabinumber sisse viia, aga ma ähm, arvan, et tõesti, isegi kui meil on lähimuspõhimõte, peab nüüd Euroopa Liidu tasand sekkuma, sellepärast et liikmesriigid ise ei ole sellega hakkama saanud suur tänu ja järgmisena proua Hanslik. aitäh, proua asepresident. täna räägime jällegi mitte sellest, et meil ei oleks piisavalt äh, õigusakte, vaid et olemasolevaid õigusakte ei rakendata ellu. mitu aastat on läinud mööda juba sellest ajast, kui me võtsime vastu parlamendi resolutsiooni, aga endiselt on neid inimesi väga palju, kes ei tunne hädabi numbrit üks, üks, kaks ja, ja paljud, kes teavad seda numbrit, ei saa abi ja, ja nad peavad helistama mingil teisel numbril, et abi saada. seetõttu tahaksin teada, milliseid konkreetseid meetmeid ja millal kavatsete te võtta tarvitusele selleks, et parandada hädaabi numbri üks, üks, kaks toimivust ja ka kodanike teadlikkus sellest numbrist. liiklusohutuse eh, resolutsioonis eh, me rääkisime sellest, et me peaksime oma autodesse paigaldama e-call süsteemi, et oleks võimalik eh, saada teavet liiklusõnnetustest kiiresti ja anda abi kõigepealt on meil vaja ellu rakendada hädaabi number üks, üks, kaks. komisjon on välja tulnud ettepanekuga, aga kuidas te kavatsete selle ettepaneku ellu rakendada, komisjon, palun kommenteerige seda, aitäh, härra Obermeier, palun. suur tänu, proua president, jah, tõesti, põhimõtteliselt ähm, Euroopa tasandil hädaabinumber tundub olevat praktiline, kuid kuna keegi seda numbrit ei tunne, siis on aga tähtis, et ka liikmesriikidel oleksid oma numbrid. seepärast äh, muutub äh, teadvus muutub ka kõnede hindamine üha tähtsamaks ja liikmesriigid peaksid sama kiiresti, sama professionaalselt kõnesid edastama teiselt poolt aga tuleks vältida seda, et komisjon äh, äh, üldistatud äh, juhiste kaudu juba hästi toimivaid süsteeme soovib lõhkuda. mõtlen siin näiteks Austria peale, kus see kõik on väga hästi toiminud juba siiamaani ja nüüd ma kardan, et meil järgneb kaos, sellepärast ma arvan, et me peaksime lähtuma tulemusest ja peaksime läbi viima Euroopa Liidu tasandil kontrolle läbi viima, ehk et kiida neid, kes on hästi teinud ja, ja laida neid, kellel on probleeme, ainult niimoodi on meil võimalik kodanike ootusi täita. aitäh, härra Obermeier ning äh, viimane kolleeg, kes saab sõna selles voorus, on kolleeg Borž. numer sada kaksteist on elementem zauf- palju tänu. hädaabi number üks, üks, kaks küsimus on usalduse küsimus Euroopa Liidus. ajal, mil meil ei ole piire Euroopa Liidus, on turvalisus põhimõttelise tähtsusega küsimus. seetõttu on meil viimane aeg rakendada, ellu jõustada see määrus, mis meil on olemas Euroopa Liidus ja tuleb teostada ka järelevalvet selle üle, kuidas liikmesriikides on see hädaabinumber kasutusele võetud. meil on vaja paremat koordineerimist, meil on vaja tagada mitmekeelne teenus, kuna see on hädavajalik teenus päev-päevalt äh, tuleb üha rohkem õnnetusi ja meil inimesi, kes vajavad äh, abi, me peame tähelepanu pöörama ka piirialadele, aladele, kus on vaja parandada mobiilsidet ja ka mobiilioperaatorid võiksid oma kliente teavitada sellest, et, et kodanikud saavad kasutada äh, hädaabinumbrit üks, üks, kaks. selline sõnum võiks tulla kolleegidele, kes ületavad äh, piiri. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Haan. aitäh austatud asepresident, aitäh, austatud Euroopa Parlamendi saadikud selle eest, et jätkuvalt äh, olete näidanud äh, üles huvi hädaabinumbri üks, üks, kaks äh, kohta. komisjon kindlasti toetab liikmesriike ja kindlasti anname teile teada ka ekspertrühma töö tulemustest ning äh, kasutan võimalust selleks, et kutsuda üles teid äh, avaldama survet liikmesriikidele, et nad tõesti oma tegevuses äh, astuksid samme selleks, et nende riikides toimiks hädaabi number üks, üks, kaks korralikult kallid kolleegid, arutelu suuliselt vastatava küsimuse teemadel on nüüd lõppenud ja sellega liigume edasi järgmise teema juurde, milleks on raporti hübriidtelevisioon.